Äh, parlamendi koha vakantseks ning vastavalt äh, menetlusele, millest ma just äh, enne rääkisin, on meil seitseteist uut liiget, kellest ma ka juba rääkisin ning need teadaannetest on ka tänase istungi protokollis. nii palju siis minu teadaannetest ja nüüd me lähme üle päevakorra juurde lugupeetud daamid ja härrad. muudatused on vastu võetud kõigepealt teisipäeval fraktsioonide taotlus härra Davidi ja Šivietši raporti kohta, mis puudutab Euroopa naabruspoliitikat. nüüd on see teema päevakorras äh, viimase punktina pärastlõunal pärast Süüria äh, olukorra arutelu ning proua baroness Ashton osaleb samuti sellel arutelul. fraktsioonide otsusega äh, Davidi ja Sivitši raport Euroopa naabruspoliitika kohta